Hi, good uh, morning everybody, welcome. tere hommikust kõigile. tere tulemast meie, tahtsin peaaegu öelda viimasele koosolekule enne suvevaheaega, aga tegelikult see, seda ütlen alles homme. nii et äh, tere tulemast tänasele koosolekule, enne kui me aga alustame, tahaksin äh, paluda kõikidel kuulata tõlkide sõnumit tõlkide sõnum puudutab töövaidlust, mille kontekstis koosolek lõpeb täna täpselt ette nähtud ajal kell kaksteist kolmkümmend. Thank you very much and uh, good luck with. suur tänu ja edu läbirääkimistel, ütleb esinaine. kõik olete saanud päevakorra projekti ja kui selle kohta märkusi ei ole, tundub, et ei ole, siis äh, kinnitame selle päevakorra, nagu te teate, kantakse meie koosolekud ka veebis üle. on ka välja tulnud äh, IMCO newsletteri uus number, mis on äh, teile kättesaadav. ja ma arvan, et võime ka eelmise neljanda juuni koosoleku protokolli kinnitada, kui selle kohta ei ole märkusi. nii et see on ka kinnitatud, kuivõrd neid ei ole, nende sõnadega tahan tervitada siin Austria eesistujariigi esindajaid. meiega on siin proua Schramböck, kes on Austria föderaalne majandusminister ja tema esineb meie komisjonis täna selleks, et tutvustada nõukogu eesistuja programmi. nii et suurima heameelega, proua Schrammböck, annan teile sõna. suur tänu, suur tänu, austatud eh, esimees, lugupeetud parlamendiliikmed, ma kasutaksin seda võimalust, et eh, ka oma toetavat eh, meeskonda Austriat Austriast täna hommikul ähm, tervitada, nii nagu ka eile ja suur tänu teile juba ette teie toetuse eest. mul on väga hea meel siin täna olla ja teiega arutelu pidada, mul on hea meel ka teie küsimustele vastata, kuulata ära teie ettepanekud, kommentaarid. eile mul oli väga konstruktiivne mõttevahetus ning äh, minu kui vastutava äh, isiku jaoks äh, nõukogus on ära oluline, et me koos parlamendi ja komisjoniga mm, teeksime võimalikult head koostööd, et tulemusi saavutada. miks see nii oluline on, sellepärast et Euroopa ettevõtluse asukohana peab ikkagi säilitama oma äh, jätkusuutlikkuse ja see peab käsikäes käima ka poliitikaga, mis edendab ka meie ettevõtete konkurentsivõimelisust, sellepärast et ettevõtted on ju lõppude lõpuks need, kes loovad töökohti Euroopas meie kodanikele ja seetõttu on oluline pakkuda ka vastav raamistik, õiguslik raamistik ja see õiguslik raamistik peab ka vastavalt toetama ja edendama meie ettevõtlust. mis on veel üks oluline teema meie eesistumise ajal, on tööstuspoliitika, niisiis tööstuspoliitika sidumine digitaliseerimisega. mõlemad on väga olulised teemad ja seetõttu on minu üheks motoks ka tööstuspoliitika ümbermõtlemine ning siin tuleb rõhutada ka digitaliseerimisele, robootikale ja tehisintellektile. miks see nii hädavajalik on, sellepärast et me peame looma sellise majandusliku keskkonna, kus innovatiivsed ärimudelid muutuksid edukaks. ja see kehtiks siis nii tööstusettevõtetele kui ka, ka äh, VKE-dele ja ka startupidele. see tähendab, et me peame looma sellise õigusliku raamistiku, mis äh, ka vastaks äh, muutunud keskkonnale, digitaliseerimise väljakutsetele ja äh, samuti arvestaks juba eesolevate arengutega ja ka edendaks meie tehnoloogiat. ning mis puudutab Euroopa Liidu õigusakte, siis ähm, need, nende kaasajastamine peaks ka olema meie tähelepanu esiplaanil. see kajastub ka meie töökavas, nimelt parem õigusloome, sellega on juba alustatud, teist on väga paljud ka panustanud sellesse programmi ja meie jätkame selle programmiga ja toetame seda. üks põhimõte, mis meie jaoks sellega seoses on oluline, on seotud lähimuspõhimõttega, nimelt luua selline raamistik, kus ähm, reguleerimine leiaks aset ähm, seal, kus see on kõige kasulikum nii VKE-dele, ähm, alustavatele õppe, ettevõtetele, iduettevõtetele. oluline on luua ikkagi majanduskasvu, innovatsiooni edendavat keskkonda ja see on seotud ka digitaliseerimise valdkonnas innovatsiooni teadusuuringutega ning see ulatub sellest raamistikust kaugemale, mis siin vajalik on. innovatsiooni edendamine ja ka kutsekvalifikatsioonide edendamine on samuti teemad, millega peaks edasi liikuma. väga oluliseks teemaks on ka digitaalne ühtne turg. see, selle teemaga edasiliikumine on meie jaoks eriti oluline ning üheskoos teiega võtame vastavaid meetmeid, siia kaasame ka komisjoni selleks, et digitaalse siseturu strateegiaga edasi liikuda. ma nimetaksin siin kahte teemat. see puudutab siis eh, platvormi eh, ettevõtete mm, andmete jaoks ja digitaliseerimise jaoks oluline on ähm, luua võrdsed võimalused kõigile tänu meie õiguslikule raamistikule ja tänu meie õiguslikele meetmetele, mida me võtame. oluline on see, et arvestataks ka tarbijaõigusega ja samuti ka keskkonnaõigusega siin osas. ja ootan huviga äh, väga konstruktiivset mõttevahetust teiega, avatud mõttevahetust ja loodan, et meie kuue kuu jooksul jõuame võimalikult kaugele, jõuame võimalikult palju ära teha ja kasutame ära selle kuue kuu kogu potentsiaali ning loodan siis ka teie toetusele ja tänan selle eest Tibet, aitäh! Thank you very much! suur tänu ja nüüd ma annaksin sõna kõigepealt koordinaatoritele, fraktsioonide koordinaatoritele. Nicolette Tanti või härra Karas, kas teie asendate härra Schwabi? ta tuleb. selle, sellisel juhul kõigepealt Nicolette Tanti. aitäh, lugupeetud esimees ja aitäh ka ministrile selle eest, et ta täna hommikul siin viibib me ootame väga palju Austria eesistujalt. aasta enne, alla aasta on jäänud valimisteni, tegemist on äärmiselt olulise poolaastaga selleks, et äh, paljude õigusloomeliste küsimustega ühele poole saada. Äh, ning äh, sellest tulenevalt ma ootan väga palju tõesti sellest, mis Austria eesistuja teeb Eh, mida minister suudab teha, kuid ka kogu meeskond selleks, et me suudaksime siis eh, väga paljude nende õigusloomeliste ettepanekutega ka lõpule jõuda. tahaksin eh, mainida mõningaid neist algatustest ja rääkida neist prioriteetidest, mis on minu fraktsiooni jaoks olulised. kaupade Äh, pakett on oluline, turgude järelevalve määrus, sellega me muudame konkurentsivõimelisemaks Euroopa ettevõtete jaoks praeguse järelevalvesüsteemi. Äh, see puudutab siis ka veebipõhist järelevalvet ning äh, me tahame läbi selle määruse tagada suurema turvalisusega tarbijate jaoks. teiseks jällegi kaupade kohta käiv äh, ettepanek, äh, mis meil siin komisjonis on arutusel, ma loodan, et äh, me suudame kiiresti edasi liikuda selleks, et saaksime ettepaneku teha. ja jõuaksime ka kokkuleppele nõukogu ja parlamendi vahel muuhulgas tahaksime mainida veel paari muud aspekti ja muid küsimusi. platvormid. siin meie fraktsioonil on liidri roll, meie eh, raportöör Scholdemus eh, siis tegeleb selle küsimusega ning lahkab ettevõtetevahelisi eh, probleeme just platvormidel, samuti äh, küberturvalisus, ITRES tegeleme sellega, meie, meie fraktsioon tegeleb sellega ning see on ka oluline meie komisjoni jaoks. nagu ka kõik muu, mis on seotud äh, standardite tunnustamisega äh, küberturvalisuse vallas. ja lõpetuseks ma tahaksin avaldada lootust, et Austria eesistuja ka pingutab selle nimel, et saada üle neist raskustest, mis nõukogus on tekkinud äh, ligipääsetavuse äh, ettepanekuga. parlament äh, on toetanud seda ettepanekut me oleme tähelepanu pööranud meie ühiskonna kõige nõrgematele liigetele, kellel on puue ning meie jaoks on vastuvõetamatu, et suur vähemus, et oluline vähemus nõukogus seda ettepanekut blokeerib ning ähm, me ei leia lahendust äh, äh, ühiskonna tõsisele probleemile. Äh, parlament suure enamusega seda toetas ja me loodame, et me saame selle heaks kiita ning veel päris lõpetuseks üks poliitiline märkus. meie oleme siseturukomisjon, siseturg äh, toimib vaba liikumise alusel ning Itaalias tuleb ütelda, et tunneme tõsist muret selle pärast, et äh, see, mis tuleneb rändevoogudest, mõjutab lõpptulemusena ka isikute ja kaupade vaba liikumist äh, Euroopa Liidu piirides. ja seda ütlen itaallasena, itaallasena äh, Austriale kuid ma arvan, et siseturgude puhul vaba liikumine, siseturu puhul vaba liikumine on oluline, see on äh, aluspõhimõte ning äh, kui me sellest kinni ei pea, siis see võib olla tõsiseks takistuseks edasiliikumisel, aitäh! suur tänu! ja nüüd annaksin sõna Andrea Schwabile Rahvaparteist, suur tänu, proua esimees ja mul on Äh, väga kahju, sellepärast et härra Trumpi saabumine äh, Brüsselisse on, äh, on muutunud keerulisemaks kohale jõudmises ja ka kõigepealt ma sooviksin siin nõustuda härra Tantiga ja, ja tervitada ka proua Schrambergi, sellepärast et tõepoolest palju sisulisi erinevusi ma ei näe, sellepärast et siin komisjonis me soovime ikkagi alati väga konstruktiivselt töötada fraktsioonide üleselt. oleme jõudnud väga heade lahendusteni selliselt töötades ning äh, minu jaoks isiklikult äh, näitab see ka, kui positiivne on koostöö Euroopa Liidus, eriti mis puudutab siseturgu, siis äh, nüüd, kus me oleme tööstuse poliitika teemal juba kohtunud ka varem, siis ma sooviksin öelda, et meie oleme praegu silmitsi väga suure probleemiga, sellepärast ühelt poolt populistid ütlevad, et Euroopa Liit ei toimi ja meie ütleme, et tegelikult Euroopa Liit on kõige parem lahendus äh, Ähm, meie kontinendi toimimise jaoks, aga kahjuks ja, ja seetõttu ma ütlen ka seda täna nii selgelt, et kahjuks meil ei ole tihtipeale tahet ega meil ei ole ka võimalust nõukogus ega ka teistes Euroopa institutsioonides kogu siseturul loogikat ka kasutada. ainult see, siis kui meil see õnnestub, ainult sellisel juhul ka meie ühtne turg suudaks kogu oma potentsiaali ära kasutada, sellepärast et kui me pidevalt teeme mingisuguseid järeleandmisi, sellisel juhul ei suuda siseturg toimida ja sellisel juhul kerkivadki pinnale populistid ja seetõttu me peame endale väga selge küsimuse esitama, et kas tõesti siseturg saab toimuda ainult, ainult sellisel juhul, kui me kaheksakümne protsendi ulatuses pingutame nii et ähm, sellis-, seda ju populistid ainult ootavadki. oluline on ikkagi see, et me suudame siseturgu täies mahus ära kaotada, et ka kodanikud näeksid, et see on positiivne. ja härra Tanti ärgitas ähm, mind mõtlema veel ühe teemale, nii et kui ma tulin parlamenti aastal kaks tuhat viis ja ma olen tegelikult äh, siin juba kauem kui paljud kaastöötajad, siis ähm, komisjon tegi esimese ettepaneku äh, tolliõiguse kaasajastamise kohta ja tolli õigus on äh, siis äh, seotud ka siseturu vaba liikumisega ning ähm, proua Kepard kindlasti mäletab seda, et see ettepanek aastal kaks tuhat üksteist äh, liikmesriikide poolt tegelikult trambiti mutta, sellepärast seda ikka ei tahetud. ja aasta hiljem tuli siis uuesti kaasajastatud ähm, tollieeskiri ja siis edasi tuli liidu tollieeskiri, nii et sama katse erinevatel aegadel ja see kindlasti ei üllata teid, kui eesistumine, teie eesistumise ajal tuleb uuesti vastav ettepanek, siis see lükatakse jälle edasi, nii et ma võiksin öelda siis, et viisteist aastat olen ma tolli eeskirjade osas siin täiesti mõttetut tööd teinud ja, ja seda on mul väga keeruline selgitada meie kodanikele, oma valijatele ja seetõttu ma paluksin, proua minister, et te ikkagi selle laiema avalikkuse jaoks väga ebahuvitava teemaga tegeleksite, et me ikkagi suudaksime ka järgmise sammu astuda, sellepärast et peale viiteist aastat oleks see minu jaoks ikkagi väga hinnaline samm ja ja kui ma teid abistada saan ja kindlasti on teil palju toetajad selles osas ka Rahvaparteis, siis me seda ka teeme. suur tänu ja nüüd ALDE nimel proua Karantsova. Thank you very much, madam. suur tänu proua esimees, proua minister, tere tulemast meie komisjoni ja suur tänu ka teie sissejuhatavate sõnade eest. ma olen täiesti nõus ka teie kommentaaridega parema õigusloome osas. aga ma rõhutaksin ka seda tõsiasja, et teil on praegu üle kolmesaja teema, mille osas tuleb veel lahenduseni jõuda ning äh, need teemad, millega meie komisjon tegeleb, on äh, äärmiselt olulised. ning äh, praeguses Euroopa Liidus on ilmselge, et kui meil midagi siin mängus on, siis on see ikkagi Euroopa Liidu tulevik ja mina tulen Tšehhi Vabariigist, riigist, mis on praegu pigem euroskeptiline, aga kui inimesed midagi hindavad Euroopa Liidu juures, siis see ongi just meie ühtne turg Teie olete see eesistujariik, kes tõesti suudaks äh, muuta ka Euroopa Liidu mainet avalikkuse silmis. mina sooviksin keskenduda kolmele kõige olulisemale äh, teemale minu fraktsiooni jaoks. üks puudutab siis kaupade paketti. Te juba mainisite, et meil võib-olla ühtne turg olla ainult sellisel juhul, kui me kontrollime ka seda sisend äh, aspekti, aga kontroll ei tohiks ka blokeerida seda, mis meie ühtsele turule laekub. et komisjoni ettepanekud ja ka paljud muudatusettepanekud, mis on meie komisjon esitanud, ähm, äh, seda teevadki. aga samaaegselt meil on vaja ka vastastikune tunnustamine tagada ühtsel turul et äh, meil oleks tagatis, et äh, Tšehhi kaubad on täpselt sama turvalised kui Austria või Saksamaa omad. nii et ma sooviksin kuulda ka teie poolt, äh, kuidas te liigute, soovite nendega edasi liikuda ja loodan, et soovite seda teha võimalikult kiiresti, sellepärast et tegu on tõesti väga oluliste õigusloomeliste ettepanekutega. nüüd teiseks ähm, Euroopa Liidu juurdepääsetavuse ähm, õigusakt, seda minu kolleeg Dante juba mainis ja siin sooviksin ka teilt kuulda, kuidas te selle eh, teemaga edasi liigute, me loodame ka, et eesistumise ajal jõutakse edasise mm, kokkuleppeni. ja eriti ma sooviksin ka teada, milline on teie seisukoht eh, ja millised on eh, liikmesriikide seisukohad ka mm, avalike hangete kaasamise osas, sellepärast nagu me teame, siis avalikud hanked moodustavad kakskümmend protsenti Euroopa Liidu SKT-st, nii et ma arvan, et me oleme kõik ühel nõul, et me ei soovi ju välistada puuetega inimesi sellelt suurelt turult. sooviksin rõhutada ka seda, et ähm, suur osa kokkulepetest teiste teemade osas, näiteks mis puudutab telekomi äh, koodi, millega mina tegelesin, et et sellega me saame edasi liikuda ainult sellisel juhul, kui me mõistame, et puuetega eh, inimestele juurdepääs on ka eh, tagatud nendes õigusaktides. ja kui teie eesistumise ajal eh, selle teemaga edasi jõuta, siis see kindlasti saab löögi alla ka teisedki seotud õigusaktid. ja edasi kindlustusdirektiiv ma arvan, et teie eesistumise ajal me vist selle teemaga lõpuni ei jõua, aga sellegipoolest ma sooviksin teada teilt, kuidas te kavatsete aruteludega nõukogus edasi liikuda selle teema osas. nagu te ette võite kujutada, siis sõiduautode kindlustus on äärmiselt oluline teema meie kodanike jaoks. ja eriti väikeriikide kodanike jaoks, kes tihti töötavad, liiguvad välismaal, nii et me peame tegema kõik selleks, et parandada juurdepääsu kindlustusele taga- ja leevendada ka neid riske, mis sellega seotud on. suur tänu, proua minister, ja soovin teile palju edu eesistumiseks! Thank you and then aitäh ja nüüd härra Karas. lugupeetud proua minister, tere tulemast Euroopa Parlamenti. Te juba nägite, et eesistuja prioriteetide vahel, mida me kõik toetame, e, siis siin e, prioriteetide e, vahel, mida, millega soovitakse edasi jõuda, nagu digitaalne ühtne turg, tuleb selle kõrval ka igapäevast õigusloomelist tööd teha. ja ma paluksin, et need teemad, mis praegu laual on, et nendega ka eesistumise ajal valmis saadaks mis puudutab turule järelevalvet ja teisi teemasid, et me nendega tõesti kuhugi jõuaksime. sellepärast, et äh, see, mida me suudame Austria eesistumise ajal ähm, ära teha, siis äh, see kindlasti avaldab positiivset äh, mõju kogu Euroopa Liidule. turu järelevalve on üks selliseid olulisi teemasid ning teised mainitud teemad on samas tähtsad. ja teiseks kolleeg Schwab mainis tolliõiguse küsimust. jah, see kõlab võib-olla väga tehniliselt, aga me näeme, et ka sellega on seotud ka selline poliitiline plahvatusaine. me loodame, et Austria eesistumise ajal Äh, lükatakse tagasi ähm, see venitustaktika ja et me saame ikkagi ähm, tööle hakata selle teemaga, et äh, võib-olla me küll ei jõua ähm, esimeste tulemusteni jõuda, aga kui see edasi lükk-, selle teema arutelu edasi lükatakse, siis see ei ole hea. või siis me peaksime sellega uuesti peale hakkama. ja üks valdkond veel kui me nüüd näeme, et USA president tuleb Euroopa Liitu küll külastama NATO-t, mitte Euroopa Liitu, ja mõne päeva pärast kohtub Helsingis president Putiniga, siis see eh, näitab meile ja see toetab ka teie prioriteete, et kui me ei suuda ennast sõltumatumaks muuta, kui me ei suuda oma ühtset turgu tugevdada, kui me neid takistusi ühtsel turul ei vähenda, kui me ei suuda olla esirinnas digitaalse äh, turul, siis sellisel juhul äh, teised võimuplokid äh, mõjutavad meie majanduse tulevikku negatiivselt, nii et kõik need takistused, mis meil ühtsel turul on, need tuleb kõrvaldada, et kõik, mis puudutab äh, VKE-sid ähm, üht- ja ühtset turgu, siis äh, me peaksime need kõrvaldama, sest praegu on meil isegi mõningate mõistete puhul äh, probleeme tekkinud, et mida see täpselt hõlmab. ja see, sellest mõiste sisust sõltub väga palju ja ma paluksin, et et kui hakatakse neid mõisteid edasi ähm, uurima, et äh, tuleks ikkagi vaadata, kuidas tasakaalukalt ähm, läheneda VKE-de suurettevõtete erinevustele, eksportijate, importijatele, see on ähm, oluline, on see, et me ikkagi suudaksime oma ettevõtlust edasi viia ja sellisel juhul me suudame ka teie prioriteete toetada, sellise hea koostöö parlamendiga tagab ka selle, et oma eesistumise ajal võimalikult paljude teemadega lõpuni jõuda. suur tänu ja nüüd härra Pascal. suur tänu, proua esimees ja tere tulemast ka proua minister. tere tulemast meie siseturu ja tarbijaõiguse komisjoni, te ütlesite väga õigesti, et üheks teie prioriteetteemaks on digitaliseerimine. sest minu, meie Äh, meie laste äh, maailm saab olema digitaalne maailm. ning ma usun, et praegusel hetkel paljud ettevõtted juba valmistuvad selleks ja äh, tarbijad ähm, ka tutvuvad digitaalse maailma eelistega ja, ja kasutavad neid ka ära. meie poliitikutena Euroopa Parlamendina loome raamtingimusi selle praeguse või ka tulevase digitaalse maailma jaoks on ja paljudes pühapäeva jutlustes ma kuulen pidevalt seda, et see on prioriteetne teema. et me peame looma digitaalsed raamtingimused, aga kui minnakse detailide juurde, siis praktiliselt iga liikmesriik äh, tunnistab, et et äh, jah, kõik õnnestub, välja arvatud see, et oma siseriiklikku õigust sellega kohandada. mina olen raportööriks äh, ühe õigusakti puhul mida te olete ka prioriteedina maininud oma töökavas. see puudutab siis kaupade garantiiõigusi ja nii edasi ning arutan seda koos kolleeg Kepardiga ja oleme olnud ka juba kolmepoolsetes äh, kõne, aruteludesse astunud ja see puudutab äh, siis ka digitaalsisu, digitaalkaupu ja kolm aastat parlamendis oleme väga konkreetselt ja ma arvan ka väga mõistlikult töötanud selle teemaga, et jõuda ähm, parlamendi ühise seisukohana, aga mis puudutab äh, nüüd minu teemat ähm,, ähm kaupade ähm, kaugmüüki, siis siin me ootame nõukogu üldist lähenemist selleks, et jõuda kompromissini. me kõik mõistame, et äh, nõukogu peab nüüd tulemusi saavutama ja ja sellisel juhul saaks ka Austria äh, öelda, et see on nende eesistumise äh, väga oluline edusamm. see, kui kahekümne kaheksas liikmesriigis äh, kehtib sama õigus. sellepärast, et oluline on see, et Euroopa Liidu kodanikud näeksid, et Euroopa Liit on tõesti neile kasulik ja siinkohal lähimuspõhimõte ei ole nii ähm, abistav, sellepärast et äh, vastupidi, kui me digitaalses maailmas endiselt töötame kahekümne kaheksa erineva õigusaktiga, sellisel juhul me jääme arengutest maha, siis me ei looks midagi positiivset, vaid äh, me tekitaksime mahajäämuse ning äh, digitaalne turg lonkaks ähm, teiste järel. sellega seotud üks küsimus, palve teile survestage nõukogu selliselt, et selle üldise lähenemiseni lõpuks ähm, kiiresti jõutaks, ma olen täiesti veendunud selles ja ma arvan, et ka kolleeg Gebhard ja ka äh, kolleeg Foss, kes selle teemaga tegeleb, et teie eesistumise ajal ähm, positiivse tulemuseni jõutakse, see oleks positiivne tulemus nii tarbijatele kui ka ettevõtjatele. sellega me suurendaksime tarbijakaitse Äh, tugevust ja teeksime ka ettevõtjatele elu lihtsamaks, nii et ma paluksin, et, et äh, palun jõudke ka nõukogus äh, üldise lähenemise tekstiga, siis te saate ka ise positiivseid tulemusi enda eesistumise kontole kirjutada. suur tänu ja nüüd kolleeg Kebart, palun. suur tänu, proua esimees. suur tänu ka nende selgituste eest ja nõustuksin oma kolleegi Nicola Tantiga, kui ta ütleb, et äh, üks suurimaid saavutusi, mis tal, mis meil on, ongi just ähm, vaba liikumine Euroopa Liidus. inimeste vaba liikumine on ka üheks aluseks meie ühtsele turule Euroopa Liidus. üks ei saa toimida ilma teiseta ja seetõttu üleskutse kõikidele poliitikutele Euroopa Liidus et me peame tõesti tegutsema selle ähm, projektiga, et me ei tohiks seda suurt projekti lõhkuda ähm, lihtsalt uute piiride seadmisega, sellepärast sellega me saavutame täpselt vastupidise ähm,, mida meil oleks vaja äh, ühtse turu või ka ähm, toimiva digitaalse ühtse turu jaoks üldse turu edukus on oluline ja ka kolleeg äsja mainis ühte teemat, mis on praegu sattunud läbikukkumise ohtu ja see käsitleb ka digitaalset ühtset turgu, sellepärast et nõukogu ei suuda lihtsalt ühise seisukohani jõuda selle teema osas. ja kui kaheteistkümnenda oktoobrini ühisseisukohta ei laeku ja endiselt veel ei ole selge, mida nõukogu siis nende nutikaupadega soovib teha, smart äh, products siis äh, satub ka digitaalse sisu ähm, teema ohtu, sellepärast et ilma, ilma üheta ei saa teist. ja see oleks ju hea ka Austria eesistumise jaoks, kui tõesti selline läbikukkumine aset leiaks äh, poliitika jaoks äh, nii olulise teema puhul. ja see tähendaks, et, ähm, et Austria eesistumine on selles vallas läbi kukkunud ja mis puudutab äh, põhimõtet, et ennem, et äh, seitse korda mõõdad, äh, üks kord lõika, siis see ei ole siin päris kohane, nii et, nii et tegutsege kiiresti, sellepärast et me ei jõua digitaalsete teemadega kiiresti edasi, kui me ei saa, tea, mis saab nendest nutikaupadest. kui me lihtsalt loobume sellest digitaalse konventsiooni puhul, sellepärast et nõukogu ütleb, et et kunagi see pannakse ka äh, kaupade kaugmüügi alla, siis ausalt öelda selle, seda me, seda lubadust me ei saa uskuma jääda. ja võib-olla jah, nutikaubad hõlmatakse eh, kaugmüügi alla, kõik, mis puudutab liisingut ja kõike muud, mis on sellega seotud, siis see jääb ikkagi reguleerimata ja see tekitab äärmiselt suure lünga. ja seetõttu meie tegevus on praegu blokeerunud ja tõesti, sellest ei piisa, kui te ütlete, et võib-olla detsembrikuuks saavutame tulemuse, siis on liiga hilja. sellisel juhul me ei jõua mitte kuhugi ja see oleks äärmiselt negatiivne ka digitaalse ühtse turu jaoks, mille te olete pannud ühe oma eesistumise kõige olulisemaks prioriteediks. suur tänu ja nüüd proua Andju. Uh, tänan, esimees, tere hommikust, proua minister nagu ma aru saan, Austria valitsus äh, on väga positiivse suhtumisega Brexitisse, UKIP-i esindajana on see suureks kergenduseks mulle seda näha, sest järgmise kuue kuu jooksul saab olema nõukogus palju arutelusid selle kohta, millised saavad olema kaubandussuhted äh, Suurbritanniaga pärast Brexitit ja on väga tähtis, et keegi ei kaota silmist asjaolu, et miljonid või vähemalt sajad tuhanded VKE-d, äh, tootjad Euroopas, kes kindlasti tahavad turgu Briti tu-, turu, ligipääsu Briti turule ja paljud minu koduriigis tahavad ligipääsu ühtsele turule. ja me ei tohi poliitikute, päevapoliitikutel lasta sellesse sekkuda ja loodetavasti Austria näeb suuremat pilti äh, ja mõjutab nõukogu. jõudu teile selleks, kaubandus on hea kõikidele, suur tänu! Thank you and then uh, we have aitäh ja kolleeg Linna Luuga, palun. suur tänu. proua minister, tere tulemast, tere tulemast sõnavõtu eest. ka mina lugesin huviga eesistumise programmi ja tahaksin mainida kahte teemat, millega tegeleme IMCO komisjonis, ühelt poolt mul on hea meel näha, et eesistumise kavas on konkreetsed äh, algatused, mis, mille eesmärgiks on tõhustada kodanike usaldust Euroopa Liidu toidupoliitika suhtes ja väga hea oleks selle teemaga siduda ka erinevused toodete kvaliteedis erinevates riikides, mida müüakse sama kaubamärgi all. peatselt eh, võtame vastu resolutsiooni, milles eh, tunneme heameelt õigusloomelise algatuse üle, kuid samal ajal näeme me, et sellele on vaja lisada teatud täiendusi. nii et eh, minu küsimus on ja tahaksin kuulda teie arvamust, kas arvate, et, et toodete koostise kohandamine vastavalt sellele, millisel turul neid müüakse, kuid sama kaubamärgi all, kas see vastab siseturu reeglitele? ja minu teine küsimus, mõned seda ka ju on maininud juba sotsiaaldemokraatide variraportöörina, on see minu jaoks väga tähtis teema, ehk siis äh, Euroopa juurdepääsetav, ligipääsetavuse õigusakt, ma tahaksin siin paluda maksimaalseid jõupingutusi selleks, et see töö viidaks lõpule mitte ainult äh, puuetega inimestele mõeldes, vaid ka teistele. tõesti väga tähtis äh, teema ja mul oleks väga hea meel, kui Austria eesistujana saaks selle viimase sammu astuda. suur tänu ja nüüd proua Grafini. suur tänu ja õnnitlused äh, eesistumisaja algamise puhul Austriale. Rumeenia, minu koduriik, jälgib tähelepanelikult eesistumist. Äh, ma olen nõus äh, eelkõnelejatega ja tahan toetada ka härra Karast, me oleme VKE-de intergrupis neli aastat koostööd teinud, tema on esimees ja mina olen aseesimees esindades oma fraktsiooni, kohtume ja arutame sageli intergrupis ja punaseks jooneks on meie jaoks soov lihtsustada VKE-de rahvusvahelist tegevust, ligipääsu toetada siseturule ja hangetele. definitsioonide selgitamine on väga hea eesmärk. kui riigis on kolm tehast, siis äh, töötajate arv ei ole oluline definitsiooni puhul. võib-olla kümme, üksteist inimest võivad töötada mikroettevõttes, kuid ikkagi võib olla käive väga suur, kui tegemist on näiteks kõrgtehnoloogilise tegevusvaldkonnaga, nii et definitsioonile tuleb vaadata kriitilise pilguga. mina olen kahes raportööris äh, kahes raportis raportöör oma fraktsioonis ja ma tahaksin kuulda teie arvamust hilinenud maksete kohta, nende mõju kohta liikmesriikides. olen ka ka VKE-de kaks tuhat üheksateist eelarve raportöör oma fraktsioonis. minu kogemus on see, et liikmesriigid äh, räägivad palju Euroopa tasandil sellest, meil on põhimõtted olemas äh, väikeettevõtete õigusaktis, äh, mitte liiga palju halduskoormust ja nii edasi, kuid praktikas seda me tegelikult ei näe tingimata. aasta kaks tuhat üheksateist eelarve, mis loodetavasti võetakse siis homme vastu, oleme esitanud muudatusettepaneku ja meie tahaksime näha eelarvet, mis oleks suurem VKE tugi, tugiprogrammi teatud osadele. me sõltume VKE-dest, ma ei hakka protsente üle kordama, kuid kindlasti on see väga oluline aspekt. siin peaks olema punane joon kõikidele eesistujamaadele. ei ole võimalik muul moel õiglane konkurents suurettevõtete ja VKE-de vahel, alati tekib äh, domineeriv positsioon ja monopolid. ja sellega tekitatakse suurt kahju VKE-dele, mõnikord lõpetavad nad tegevuse lihtsalt. ma tean, et äh, Austrias on väga palju VKE-sid ja ma tahaksin paluda, et te kaitseksite neid VKE-sid ja astuksite vajalikud sammud. Thank you uh aitäh. kuna äh, kõik, kes sõna soovisid, võtsid sõna, siis äh, äh, ma esitaksin ka ühe küsimuse. nimelt ma lisaksin, et Austria eesistumise moto Euroopa, mis kaitseb, ähm, näitab väga selgelt, mida kodanikud Euroopalt ootavad ja siin rõhutate ka töökohtade loomist ja konkurentsivõimet ja need on tõesti äärmiselt olulised ka ühtse turu jaoks. nimelt, et tööhõive suureneks ja et ka konkurentsivõime tugevneks. Te rääkisite ka ise mõningate õigusaktide vastuvõtmise olulisusest, mis, millega on seotud ka väga suur lisaväärtus ja mina sooviksin kahte teemat mainida mis on ka meie komisjoni pädevuses. et need on juba mainitud, nimelt mis puudutab seda juurdepääsetavuse raportit, sellest on ähm, väga paljud kodanikud huvitatud ja siin ka paljud kodanikud ikkagi loodavad, et Euroopa Liit siin midagi teeb ka selle blokaadiga, mis on tekkinud nõukogus. nii et ma loodan, et Austria suudab äh, liikmesriike sellest ummikust välja aidata ja teine teema äh, puudutab äh, siis äh, kaupu, tagatisi ja nii edasi, nii et ka see on äärmiselt oluline Euroopa Liidu koostöö jaoks ja me näeme, et parlamendis edusamme on küll saavutatud, aga me näeme, et nõukogus on sattunud te see teema probleemide ette. nii et need teemad on sellised, kus me näeme, et Euroopa Liidu tegevusel on oma lisaväärtus olemas. ja loodame, et, et Austria oma eesistumise ajal ka aitab nende teemadega edasiliikumisel. suur tänu veel kord, et tulite meiega asju arutama um,. suur tänu teie sisendi eest ja küsimuste eest. ja võtan need küsimused, märkused endaga kaasa ning ähm, kindlasti äh, paljudele teemadele pööran ka rohkem oma kolleegide ähm, tähelepanu. niisiis, loomulikult ma kõikidele küsimustele praegu vastata ei jõua, aga meil on võimalus ka kahepoolselt või ka edasistes aruteludes nendest rääkida. proua esimees juba mainis, et ähm, Euroopa, mis kaitseb, on meie eesistumise motoks ja selle äh, moto alla me oleme pannud äh, mitmed erinevad teemad ning äh, siia alla käib ka meie konkurentsivõime ja jõukuse tagamine digitaliseerimise kaudu ja ka ühtse turu tugevdamise kaudu. ja sellega me peame silmas, et meie jaoks on oluline ka teenuste, kaupade vaba liikumine ja mm, see on seotud ka välispiiridega, nii et seda teemat käsitlevad täpsemalt teised kolleegid, aga igal juhul oluline on see, et meie ühtsel turul on kodanikele tagatud need vabadused, mida me oleme neile lubanud ja millised on ka, mis annavad ka eeliseid meie igapäevase elu jaoks, nii et me panustame kindlasti eh, selle põhimõtte edendamisse. teine oluline teema, mida te mainisite, on on seos ähm, siis ähm, VKE-de ja idufirmade vahel. ja mis puudutab ähm, äh, siis IT-ettevõtteid, mul on kakskümmend kaks aastat kogemust äh, ka IT-ettevõtetega, olin viisteist aastat juhatuse esimeheks sellises ettevõttes ja ja ma olen näinud, et sellised äh, suuremad firmad saavad olla ainult nii edukad, kui on VKE-d, nii et see on ikkagi äh, koostöö ja kui VKE-d äh, kaasa ei liigu innovatsiooniga, digitaliseerimisega ja nii edasi, siis sellisel juhul ka suuremad firmad jäävad maha nimelt. nimelt üheksakümmend kaheksa protsenti VKE on ettevõtetest Austrias on väike, väga väikeste ettevõtete VKE-d ja selline olukord on paljudes liikmesriikides ning oluline on, et me seda sellist ökosüsteemi ka edendaksime ja, ja siin ka nendega arvestaksime ja paneksime ka nemad kaasa mõtlema, nii et suur tänu selle märkuse eest, kindlasti arvestame sellega ka eesistumisel. nüüd, mis puudutab neid konkreetsemaid küsimusi, siis kõigepealt tuleksin kaupade paki, paketi juurde ja ka turu järelevalve juurde, tehnilise ütlustamise juurde, see on väga oluline punkt. kahekümne kaheksandal mail konkurentsivõime nõukogu jõudis juba üldise lähenemiseni vastava määruse osas ja see suund on vägagi tasakaalukas meie meelest ja, ja põhjalik, nimelt et see tunnustab ka, tugevdab vastastikuse tunnustamise põhimõtet ja me loodame, et enne aasta lõppu jõuame ka parlamendiga kokkulepeteni selle osas ja võite olla kindlad selles osas, et just selle teemaga me soovime kiiresti edasi liikuda üheskoos teiega. me soovime tagada selle, et need kaubad, mida Euroopa Liidu turule tuuakse, on ka turvalised ja vastavad ka Euroopa eh, nõudmistele ja eeskirjadele. kui me siin eh, eh, ka Euroopa Liidu sisese kaubanduse puhul saame suurendada harmoniseeritust, siis sellisel juhul ka äh, viis miljonit äh, ettevõtet äh, Euroopa Liidus saavad sellest kindlasti kasu ja seetõttu ka mina ja minu kolleegid kindlasti toetame selle teemaga kiiresti edasi liikumist. nüüd, mis puudutab platvorm to business teemat, see on ka hästi, väga tähtis VKE-dele meil on väga vähe platvorme, millel on äh, nii äh, suur mõju turul, meie oleme väga häid äh, kogemusi saanud just Austrias turismivaldkonnas, seal on mikroettevõtted saavad näiteks oma tube pakkuda turul ja me soovime oma kogutud kogemusi kasutada, et me ei soovi, et vaid kolm turgu domineerivat, domineerivat platvormi äh, meie turgu mõjutaksid, nii et äh, siin me soovime ka selle teemaga võimalikult kiiresti edasi minna ja kahekümne üheksandal, kolmekümnendal novembril toimub konkurentsivõim nõukogu, kus me ka seda teemat soovime käsitleda. meie soovime jääda ikkagi ambitsioonikaks oma lähenemises ning äh, siinkohal ma paluksin, et ka Euroopa Parlament meid võimalikult palju saaks toetada, et me saaksime võimalikult kiiresti ka kolmepoolsetesse läbirääkimistesse astuda, et me võimalikult enne Euroopa valimisi saaksime tulemuseni jõuda. nüüd, mis puudutab takistuste kõrvaldamist, see on väga oluline teema, te mainisite seda mitmel korral, juurdepääsetavuse õigusakt. Äh, siin on Bulgaaria eestimise ajal kolmepoolsed läbirääkimised juba alanud, väga kaugele ka jõuti ja tegu on teemaga, mis hõlmab erinevaid valdkondi, see on väga keeruline teema ja meie jätkame selle teemaga, meie eesmärgiks on ka tulemuste saavutamine, aga kahjuks kõige otsustavamad küsimused on endiselt veel lahendamata. ja arvatavasti te seda ka silmas pidasite, kui te seda mainisite, kõige olulisem on direktiivi kohaldamise ala ja me teame, kui tähtis see teema on me kindlasti arvestame sellega ja meie sooviks on liikuda sellega edasi võimalikult kiiresti, nii et me üheskoos teiega suudaksime selle teema arutelud lõpetada. kolmepoolsed läbirääkimised leidsid aset just eile ja suure huviga ootan ka neid tulemusi, ma ei tea veel, millised need tulemused olid, aga kuna seda teemat siin nii palju mainiti, siis kindlasti ma arutan seda ka oma kolleegidega põhjalikult. tollieeskiri. jällegi väga paljude väljakutsetega seotud keeruline teema. see puudutab ka IT-süsteeme, mida tuleks siis hakata rakendama alles aastal kaks tuhat kakskümmend viis, kaks tuhat kakskümmend asemel ja aprillikuus ehm, nagu te ütlesite, tehti ka vastav ettepanek, aga see ei erinenud eelnevatest, aga igal juhul ma võtan teie ettepanekud kaasa ja jagan neid ka oma kolleegidega, ka meie rahandusministriga. ja palun oma kolleege ka siis, et nad selle teemaga võimalikult kiiresti edasi liiguksid. oluline on ikkagi see, et me arvestaksime siin ka sellega, et Euroopa Liit peaks ikkagi jääma ettevõtluse asukohaks ja nüüd ähm, avalikud hanked. ma avalike hangete teemast sissejuhatuses ei rääkinud. ja ka takistuste kõrvaldamine sellega seoses. ka teie, need ettepanekud, äh, võta nendega kaasa. ja suur tänu nende ähm, ettepanekute, mõtete eest ja et minu tähelepanu sellele teemale juhtisite. nüüd, mis puudutab avalike hangete paketti laiemalt siis kõige olulisemaks äh, on siin ikkagi suurendada riiklike hankeametite töö tõhusust. siin komisjon äh, soovib siis ka eksante hindamist äh, suurhangete puhul. ja eks me näe, kuidas me selle teemaga edasi jõuame, igal juhul Austria eesistuja on siin teie käsutuses ja oluline on see, et äh, selle mitte ähm, seadusloomelise paketiga, õigusaktiga siiski edasi jõutaks. nüüd ähm, digitaalne ühtne turg. see on üks kõige olulisemaid prioriteete ja ka teie mainisite seda äh, tihti oma sõnavõttudes. sooviksin siin tähelepanu juhtida sellele, et äh, me saame sellega luua lisaväärtusega Ähm, Euroopa Liidu turule, mille mahuks on ikkagi iga-aastaselt nelisada viisteist miljardit ja ja integreeritud ähm, andmemajandus on väga tähtis ka meie ettevõtluse jaoks. ning võite olla kindlad et ähm, meil on küll aega ainult kuus kuud, aga need kuud, kuud me kindlasti kasutame selleks, et kiiresti edasi jõuda. mul on hea meel selle üle, et Bulgaaria kolleegid, võib-olla siin keegi on ka Bulgaariast pärit, on teinud väga head äh, eeltööd ähm, mitte isikuandmete ähm, vaba äh, liikumisega, nii et oluline on see, et me jõuaksime selle teemaga kiiresti edasi, sellepärast et digitaalsel ühtsel turul on ikkagi vaja tasakaalustatud kaasaegset õiguslikku raamistikku, nii nagu ka teie ütlesite, meie samuti panustame omalt poolt sellesse. soovisin rääkida veel ka küberturvalisuse teemast. meie agentuur Enisa on selles osas väga oluline. eile me juba ka arutasime seda teemat teises ringkonnas, nimelt kuidas ka liikmesriikidele siin abi ja tuge tagada, sest tegu on sellise toetust tagava institutsiooniga. ja loomulikult on see äärmiselt oluline ka digitaalse ühtse turu edendamiseks. nüüd, mis puudutab kaugmüüki, siin tööd nõukogus käivad oluline on see, et äh, läbirääkimise mandaadi äh, kiiresti edasi jõutaks ja ja kolmepoolsed läbirääkimised on ka sellega seotud, nii et ma võtsin teie teemad ähm, teatavaks, võtsin teatavaks ka selle, millega see teema täpselt seotud on ja meie poolt on sellega seotud ka teised ministeeriumid, mitte ainult Majandusministeerium, aga igal juhul ma kindlasti tegelen selle teemaga ja, ja vaatan täpsemalt ka, millega see seotud. nüüd see äh, uus lepe äh, tarbijate jaoks, New Deal for Consumers, on äh, uus teema. selle eesmärgiks on kaasajastada Euroopa Liidu tarbijate õigust ja see on äärmiselt oluline teema meie tarbijate jaoks ja ka ettevõtete jaoks siin me peame saavutama ka võrdsed võimalused nii ettevõtetele kui ka tarbijatele. ja mul on väga hea meel, et me saime siin juba nii konstruktiivseid arutelusid käivitada. ma olen olnud ühenduses ka ähm, asjasse puutuva volinikuga ja me oleme ära kuulanud ka kõik ähm, olulised küsimused, äh, mis on olulised liikmesriikide ja parlamendi jaoks, nii et äh, ühelt poolt on meil vaja ühtlustamist tarbijate jaoks, teisalt on oluline, et meie lahendus oleks tasakaalus ja et see äh, panustaks eelkõige just äh, ettevõtjate tegevusse, eelkõige just keskmise suurusega ettevõtjate tegevusse. sest see võib-olla ei mõjuta niivõrd suurettevõtteid, aga, aga see on oluline eelkõige just VKE-dele ja selleks, et negatiivset mõju neile vältida, siis on oluline tasakaalustatult läheneda ja peame arvestama ühelt poolt tarbijakaitsega, aga teisalt peame arvestama äh, ka meie VKE-dega ja et me neid liigselt ei koormaks, nii et see on väga oluline ambitsioonikas ettevõtmine, tänan teid ette juba teie toe eest ja üldiselt sooviksin öelda, et toetan teid täielikult. nii et need teemad on minu jaoks äärmiselt olulised ka ühtse turu edendamise jaoks ja ootan juba suure huviga ka meie koostööd, aitäh! Uh, suur tänu, proua minister, selle eest, et vastasite kõigile meie küsimustele, tänan ka positiivse sõnumi eest. kokkuvõttes meie komisjoni jaoks on väga tähtis siseturg, aga meil on hea meel näha, et ka Austria eesistujana peab seda väga oluliseks, soovin teile edu ja loodetavasti suudame lõpule viia võimalikult paljud teemad, suur tänu

So uh, it means we can uh, go nüüd siis saame edasi minna oma päevakorraga ning uh, kuulame aruandeid käimasolevate institutsioonide vaheliste läbirääkimiste kohta. kõigepealt uh, ligipääsetavusnõuded, ma näen, et uh, härra Lõkkekaard ei ole veel kohal. seepärast teeksin ettepaneku et alust, alustaksime digitaalse sisu üleandmiste lepinguga, lepingutega. Evelyn Gebhard äh,. suur tänu. juba arutelu ajal äh, proua ministriga ma mainisin, et siin on äh, mõningaid äh, probleeme ja see puudutab ka Austria eesistumist, sellepärast et me näeme, et Austria valitsus on juba algusest peale nende kahe ettepaneku vastu olnud ja seetõttu on oluline, et me nüüd natukene survestaksime neid äh, parlamendiliikmetena. ja täna on meil veel üks äh, tehniline kohtumine, viimane enne meie suvepuhkust. ja meie loodame, et me suudame kõik tehnilised teemad läbi arutada ja et tõepoolest siis ainult kaks teemat jääb veel üle. nimelt, mis saab nendest nutikaupadest ja teiseks siis ühtlustamise tase. Need on need äh, kaks äh, teemat, mis on väga poliitilised äh, ja mis on veel lahendamata, aga neid ei saa tehnilistel kohtumistel Äh, lahendada, vaid neid peab ikkagi arutama institutsioonide vaheliste läbirääkimiste raames ja tõepoolest nõukogu seni on keeldunud nutikaupu hõlmama digitaalse äh, sisuga, sisu alla. ja põhjendus on, et ähm, nad äh, soovivad selle kaugmüügi alla panna, aga parlament äh, on mõlema raporti puhul, nii Arimoni kui ka Gebhard Rossi äh, raportis öelnud, et sellel ei ole mõtet, sellepärast et digitaalsed nutikaubad on digitaalsed kaubad ja mis puudutab digitaalset osa nende kaupade puhul, siis tuleb neid, seda käsitleda digitaalse sisu raames, aga nõukogu ei soovi seda. see on tekitanud väga suure probleemi samaaegselt äh, nõukogu seni ei ole jõudnud äh, üldise, ühise seisukohani kaupade äh, kaugmüügi osas. aga samas nad soovivad selle nutikaubad, ähm, kaupade osas reguleerida, aga me ei, tegelikult ei tea, mida nad soovivad sellega teha ja see praegu on nüüd blokeerinud ka kaupade kaugmüügi teema, sest et me ei soovi loobuda sellest, et et nii oluline asi, et et kogu see digitaalne valdkond, mis algab ähm, erinevatest äh, nutiautodest, äh, telefonidest, pesumasinatest ja nii edasi, et kõik need äh, objektid jäävad käsitlemata ja me ei saa teada, mis nendest tulevikus saab, nii et see on see ähm, blokaad, millega me silmitsi oleme. Bulgaaria eesistumise ajal lootsime, et me suudame nende teemadega lõpuni jõuda ja ma sooviksin siin veel kord tänada Bulgaaria eesistujariigina sellepärast, et nende eesistumise ajal me tõesti saavutasime väga suuri edusamme, aga kuna nõukogu ei ole valmis äh, siin selget pilti looma, ja parlamendis ei ole tõesti ühtegi fraktsiooni, kes oleks öelnud, et nad on nõukoguga nõus, nii et parlamendis on, oleme me kõik ühel nõul, aga see on nüüd see probleem, millega me silmitsi oleme nõukoguga. ja ma kuulsin, et ehm, see sõltub ehm, vägagi sellest, et eesistuja kavatseb nüüd selle teemaga tegeleda, aga võib-olla alles detsembrikuus soovitakse jõuda üldise lähenemiseni kaupade kaugmüügi osas. see aga tähendaks, et äh, arvestades meie ajakava enne Euroopa valimisi, et me ei jõua selleks ajaks lõpptulemuseni, sellepärast et me teame väga hästi, et viimane täiskogu toimub meil aprillikuus ja see on seotud ka mitmeaastase finantsraamistikuga ja Brexitiga tegeletakse rohkem sellel täiskogul ja me teame, et täiskogu päevakorrad on vägagi täis juba, nii nagu ma teada sain. nii et see tähendaks seda, et need, nende kahe teema osas me lõpuni ei jõua, kuigi parlament on juba kolm aastat nendega tööd teinud. ning kõik kukub läbi ainult sellepärast, et ühes punktis liikmesriigid ähm, ei jõua kokkuleppele, ainult ühes punktis, kõikide teiste punktide osas on kokkuleppele jõutud ja minu meelest on see väga kahetsusväärne, sellepärast et me ju teame, kui oluline see teema on. kui oluline on see teema meie kodanikele ja ka ettevõtjatele, et nad nimelt teaksid, millised eeskirjad kehtima hakkavad selles valdkonnas, et nad teaksid, mis saab tarbija õigusest ja mis saab ettevõtjate õigustest ja ma arvan, et äh, me peame sellega tegelema ja seetõttu me oleme seda survet avaldanud ja kui kaheteistkümnendal oktoobril tõesti nõukogu ei suuda meile selgitada, kuidas nad äh, nutikaupu äh, käsitlema hakkavad, siis minu meelest selle teema tulevik on väga tume. suur tänu. loodame, et nõukogu liigub edasi. järgmine teema puudutab elektroonilise kommunikatsiooni eeskirju, Tiita, aitäh. siin on mul aga häid uudiseid. me oleme väga hea tulemuse saavutanud, mis oleks tasa, mis on tasakaalustatud kokkulepe, ütleksin. ja IMCO meeskond ütles algusest peale, et see on asi, millest võidavad kõik tarbijad ja ettevõtjad. lühidalt tutvustaksin teile, mis olid siis tulemused kolmepoolsetel kõnelustel. esiteks on hinnapiirang liidusisesele kommunikatsioonile, nii kõned kui SMS-id, nii et viieteistkümnendast maist järgmisel aastal kõned maksavad maksimaalselt üksteist eurosenti pluss käibemaks minuti kohta, tekstisõnumid maksimaalselt kuus senti pluss käibemaks iga sõnumi kohta. ma arvan, et see on äärmiselt oluline saavutus tarbijate jaoks. me mäletame kõik rändluse tasude lõppu, see pidi olema esimene kahest sambast ja teine pidi siis olema ebaõiglaste pikamaa hindade teema, nii et saavutatud on tõesti suur saavutus, aga jäime poolele teele pidama, nii et tänu meie komisjonile, tänu parlamendile võime nüüd öelda, et äh, liiga kõrged hinnad jäävad peatselt minevikku. kuid Euroopa lise, Euroopa Liidu siseste kõnedele lisaks on, on ka palju teisi valdkondi. peatselt on Euroopa Liidu kodanikul õigus ka taskukohasele lai riba internetile, me tahame olla osa digiühiskonnast ja seepärast ei tohi olla kodanikke, kes jääksid teise kategooria kodanikeks, sellepärast et neil on madalad sissetulekud või et nad elavad maal. see võrdse ligipääsu on taganud parlament. liikmesriigid leiavad, et hinnad ei ole taskukohased, peavad nad tegutsema, kas tagama sotsiaalsed tariifid või andma otsest finantstoetust kodanikele. teiseks, läbi kogu teksti oleme taganud ka jõulised sätted puuetega inimeste kaitseks. praeguses direktiivis julgustatakse ligipääsetavust, aga nüüd on sellest saanud nõue ja ja see on ka tagatud kogu teksti ulatuses, see on vastavuses Euroopa ligipääsusnõuetega, äh, millest räägib peatselt äh, härra Lokkekaart, see on tõesti suur saavutus puuetega inimeste jaoks kolmandaks, IMCO mandaadiks oli saavutada tasakaalustatud äh, lähenemine ja innovatsioon, kaitstes tarbijaid, millega ei tekitataks liiga palju halduskoormust ja samas koheldaks võrdseid teenuseid võrdselt. leppisime kokku direktiivis, mis annab õiguskindluse ettevõtjatele selleks, et nad võiksid tegutseda piiriüleselt ja samas võiks äh, suurendada konkurentsi siseturul. samal Äh, kaitseme iduettevõtteid, innovatsiooni. Äh, piiratud erandiga tagame, et direktiiv ei taga, ei kahjusta tulevast äh, telekommunikatsiooniturgu. ja samas nõue mobiilseks avalikuks rändluseks Euroopas, niinimetatud reverse one one two kriisisüsteem. see tagab selle, et saate sõnumi mobiiltelefonile Äh, kriisiolukorras, hädaolukorras, see päästab elusid. et need äh, Teise maailmasõja aegsed hädasireenid on nüüd minevik. ja lõpetuseks äh, kompensatsioon tarbijatele. üks tarbijate suuremaid kaebusi on operaatori vahetamisega seotud probleemid. nüüd tarbijad kes võtavad töölt vaba päeva ainult selleks, et oodata inimest, kes tuleb nende, nende töömeest, see on nüüd lõppenud. tarbijad, kes on kannatanud, väärivad kompensatsiooni. tänu meie tööle on mul hea meel tõdeda, et nüüd on see kompensatsioon tarbijatele ka tagatud. on palju muid punkte, direktiiv mis on sada kaheksakümmend artiklit. et äh, seal on veel palju rohkem teemasid, kuid tahtsin rõhutada peamisi. ja nagu ma ütlesin, ma arvan, meil on tõesti äh, õnnestunud saavutada tasakaalustatud kokkulepe ja IMCO peaks selle tulemuse üle olema uhke. eile kinnitati see kokkulepe ITRES suure enamusega ja ma isiklikult ootan ka meie hääletust täiskogus oktoobris tahaksin tänada kõiki variraportööre, kes aktiivselt osalesid läbirääkimistel, eriti kolleege Lambert van Nistenroid, Marlene Mitsit ja Julia Reedat, kes, kes tõesti panustasid lõppkokkuvõttes leppesse, tänan ka sekretäriaati, kes aitas meid tõesti väga palju läbirääkimistel suur,, suur-suur tänu! ja ootan meie täiskogu hääletust oktoobris suur tänu, Tiita, ja suurepärase töö eest. ja saame nüüd edasi minna äh, kol-, kolmepoolsete äh, kõnelustega. eile õhtul ähm, toimus siis Morten, mis läbiväsetavuse osas. jah, nagu te mäletate, eelmine kord olid halvad uudised esimese triloogi osas ja viies jäeti üldse ära. meie parlamendina pidasime seda tagasilöögiks läbirääkimistel Bulgaaria eesistumise ajal, nüüd aga on mul hea meel öelda, et oleme jälle õigel teel. Austria eesistumise esimene triloog toimus juba eile ja kõik osapooled kinnitasid, et on tõesti soov selle teemaga edasi liikuda, parlamendi sõnum nõukogule oli, et me oleme valmis läbi rääkima, niipea kui teie olete valmis. ja tundub, et sellele on Austria reageerinud positiivselt, eilne kohtumine näitas, et Austria tõesti soovib võimalikult kiiresti edasi minna. eile küll konkreetseid edasiliikumisi kõige olulisematel teemadel ei juhtunud, kuivõrd mandaat, ajakohastatud mandaati veel ei olnud, kuid Austria suursaadik ütles, et ta sa-, et ta soovib, et ta saab peatselt koostatud mandaadi ja algavad taas läbirääkimised. kolm tehnilist teemat. esialgsed kompromissid saavutati öö, äh, äh, op, operatiivsüsteemide osas. otsustasime, komisjon, liikmesriigid ja osa- ja sidusrühmad peaksid osalema seal ja selleks, et direktiiv toimiks praktikas, leppisime ka kokku. jõustamise osas äh, nõukogul ja parlamendil on sarnased lähenemised, soovitakse piirata äh, vaidluste arvu. parlament piirub nende inimestega, kellel on otsene huvi ja nõukogu piirdub organisatsioonidega, kes on saanud tarbijatelt äh, õiguse edastada kaebust. parlament rõhutas ka vaidluste lahendamist, nii et tulemus oli päris hea ja eilne kohtumine oli positiivne. järgmine on kaval tei-, kavas teisel oktoobril ja seitsmendal, kaheksandal novembril ehk saavutame lõpptulemuse. suur tänu, Morten, selle ülevaate eest ja va-, ja järgmine triloogi teema on isikustamata andmed. Anna Karatsa-Pild. Uh, suur aitäh, ma tunnen suurt heameelt selle pärast, et me rekordilise ajaga äh, saime läbi kõigepealt menetluse parlamendis ja siis ka viie päevaga triloogi. viis päeva ainult läks ja ma tõesti olen äärmiselt tänulik kõikidele variraportööridele, sekretäriaadile, õigustalitusele, nii edasi. suurepärane meeskonnatöö oli meil ja ma loodan, et te kõik olete veendunud, et ähm, oleme arvestanud ka kõikide teie muredega, niivõrd kui see võimalik oli ning et ähm, meil on väga hea tulemus nüüd ka nõukogus saavutatud. meil õnnestus reguleerimisala võimalikult laiani hoida, andmete lokaliseerimise nõue võeti välja, see tähendas seda siis, et meil õnnestus viies vabadus tagada siseturul ning see on täielikult ka integreeritud teiste vabadustega. see võimaldab ka SKT tõusu äh, samavõrdselt kui vabakaubanduslepped Kanada ja Lõuna-Koreaga kokku, tegemist on tõelise äh, Ehm, uuendusega, tegemist on konkreetsete sammudega, eh, hea näide heast õigusloomest ja suutsime seda saavutada sellepärast, et tegutsesime koos. meil jäi erand siis eh, selle piiresse, mis lepingutes on kirjas, ehk siis eh, avalik julgeolek ning samuti õiguskindlusest saime lahti seal, kus liikmesriigid oleksid võinud võib-olla üle tõlgendada äh, ning äh, lokaliseerimisnõude ka saime välja, sest seda üritati tagaukse kaudu jälle sisse tuua. meie oleme reguleerimisalasse sisse viinud äh, ka avaliku julgeoleku ning avalikud hanked, seda siis, kui on võimalik äh, avaliku, avalike vahendite abil siis andmeid ladustada, nagu Saksamaal kui seda saab teha eh, liikme, seda saab teha liikmesriigis siis, kui on seda võimalik teha ühes ja samas kohas. aga kui ostetakse sisse teenus ja kui tegemist on äh, hankega, siis tuleb avada turg, avada pakkumine ka mm, erasektorile, see on suur saavutus. me suutsime väga selgeks teha ka FFOD ja GDPR-i vahelised äh, suhted ehk siis isikuandmed jäävad täielikult GDPR-i alla. mitte mingit kattumist FFOD-ga ei ole siin ning seda seetõttu, et segaandmed on miski, mida me tulevikus ei saa reguleerida. me oleme juba väga kaugele välja läinud ja selgitanud, et kui tegemist on andmed, segaandmetega isiku ja isikustamata andmed, siis GDPR-i äh, kehtib aga komisjon peab selgitama veel enne, kui see määrus jõustub ning me oleme lühendanud ka tähtaegu ning täpsustanud siis suhteid nende kahe määruse vahel. meie eesmärgiks oli tagada see, et tulemus oleks selge, tulevikukindel ja tagaks õiguskindluse. samuti oleme lihtsustanud pädevate asutuste jaoks menetluse mille abil nad saavad juurde pääseda andmetele, mida töödeldakse mõnes teises liikmesriigis, kui neil peaks seal selliseid andmeid vaja minema, ähm, näiteks maksude kogumiseks. samuti tagasime selle, et liikmesriikidel on võimalik proportsionaalseid sanktsioone sisse viia, kui kuritarvitatakse. aga komisjonil äh, on ka samuti võimalus kontrollida, et tegemist on äh, proportsionaalsete sanktsioonidega, äh, ajalise piiranguga ning et nad on põhjendatud. käitumisjuhend ülekantavuse kohta, samuti me jätame rohkem aega sektorile ning selleks ka, et ka VKE-d suudaksid kaasas käia. usun, et võime olla rahul. ma loodan väga et äh, homme komisjon hääletusel ka toetab meie ettepanekut. suur aitäh! ja viimane küsimus. Äh, väetistoodete kättesaadavaks tegemine. ma näen, et ka meie raportöör tuleb siia just. kui te olete kohale istunud, siis äh,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 ja vahepeal oli ka päris palju äh, tehnilisi koosolekuid. see viis äh, ka äh, suure eduni ning sau-, suutsime saavutada suuri edusamme mulle oleks muidugi meeldinud Bulgaaria eesistumise ajal lõpetada see töö. see oleks olnud võimalik, kui minu õigusi poleks rikutud raportöörina. Envio poole pealt aga nägime ka, et lõpuks saavutasime edu. ma ei tahaks kedagi süüdistada, aga toonitada seda, et me ikkagi peame koos tegutsema. kui nõukoguga suhtleme, vastasel juhul me aeglustame veelgi tegevust. meil on kuuesaja leheküljeline dokument mitme tulbaga kakssada rida ning nelikümmend äh, aga Elvil oli ainult nelikümmend lehekülge vaja läbi töötada, nemad ei suutnud sellega hakkama saada. ma usun, et Inkos on seisukohad selged. seega ootan nüüd ka Austria eesistuja poolt äh, ühenduse võtmist, loodetavasti pärast suvepausi saame täiskäigule edasi minna ma loodan, et ka ENV-is nad suudavad vahepeal edasi liikuda, aitäh. okei okay,, thank you very much, I want to give. aitäh. Thank you very much, I would just like to mention. proua Karantsova. jah. me tahtsime saata selle koordinaatoritele sellepärast, et meie menetluskord on rikutud, aitäh. Thank you, Dita, for this. aitäh, Dita ja vaatame siis, mis sellest saab. aitäh, see tähendab seda, et nüüd on meil vaja läbi vaadata kompromissettepanekud tervisetehnoloogia hinnangu puhul, millega muudame direktiivi. vaatan praegu nüüd Rahvapartei nõusandjate poole kas härra Pusoi on tulemas? So we will uh, wait for me ootame siis okei okay,, so uh, concerning our next agenda I.... nii, siis järgmine päevakorrapunkt. härra Buzoi kahjuks pidi aga Bukaresti lahkuma täna hommikul kiireloomulistel asjaoludel. seega siis meil on siin ainult muudatus, kompromissmuudatuse ettepanekud. kui ma õigesti aru sain, siis Tiita on äh, variraportöör ka ja ta saab meid teavitada võib-olla siis ähm, arvamusest. jah, aitäh, mul on väga vähe lisada. Alde nõustub kompromissidega ja samas ma loodan, et kogu komisjon saab ka oma nõusoleku anda neile muudatusettepanekutele, mis ei ole kaetud kompromissidega, me leiame, et tervises, meditsiiniseadmed ei peaks olema kaetud ning ähm, kompromissina saame toetada ja vabatahtlikku kaasamist ja reguleerimisala. nüüd peab siis nõukogu äh, edasi liikuma ja loodetavasti suudame jõuda üksmeelele liikmesriikide vahel, nii et saaksime ettepaneku heaks kiita enne ametiaja lõppu. suur aitäh, Tita, selle teabe eest. ma olen väga rahul sellega, et ALDE äh, siin äh, kohal on. aitäh teile selle eest. Uh, uh, um, see tähendab siis seda, et me Eva Maideliga lähme edasi hiljem, sest ta tuleb hiljem ja jätkame Euroopa Liidu kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta üldeelarve kõikide jagudega. nagu ma ütlesin, proua Selimovitš on äh, raportööriks, nii et palun. Will she read it now? I mean, or do you want to just leave or it? Just to leave it. Ah, no, no uh,, Mr Selimovic, I m sorry. ei, proua Selimovitš siiski. meil on siin äh, puudumisi, aga Katrin Steiler asendab proua Westfali, härra Pusoi äh, punktis. Katrin Steiler saab siis sõna proua Estvali nimel. vabandan, siin me liigume nii kiiresti edasi, aga aitäh. Kersten Vestval ei saanud siia tulla, aga ta andis mulle teadaande ettelugemuseks, nii et kui on, äh, olete nõus, siis loen ette. Äh, ta vabandab ja ütleb, et peab küll olema delegatsiooni visiidil, aga tänab äh, raportööri hea töö eest kompromissmuudatusettepanekutes ning toonitab äh, mõningaid punkte. sotsialistid, demokraadid toetavad Euroopa ülest äh, harmoneeritud HTA äh, süsteemi äh, tervisetehnoloogia puhul kõik sidusrühmad peavad olema kaasatud, seeläbi on võimalik parada, tagada parem läbipaistvam süsteem ka patsientide jaoks. samuti sotsialistid, demokraadid tervitavad äh, kahe kolmandikuga saavutatud toetust, see ning loodab, et enamus liikmesriike saab seda toetada, tahab tänada ka variraportööre, kõiki fraktsioone, kõiki kolleege oma panuse eest, suur aitäh! Thank you, Katrin um.... aitäh, Katrin. proua Selimovitš nüüd. annan äh, parima meelega sõna teile selleks, et rääkida üldeelarvest kahe tuhande üheksateistkümnendaks aastaks. palun. suur tänu, proua esinaine, üritan lühidalt teha, kuid siiski on teema tähtis ja arutelu on vajalik. esiteks tänusõnad kõigile kolleegidele, kes esitasid muudatusettepanekuid ja nende panus rikastab projekti ja saadab jõulise sõnumi eelarvekomisjonile, et IMCO valdkonnad on tähtsad ja vajavad rahastamist. palju, mõn-, mi-, ma otsustasin äh, mitte koostada äh, kompromisse ja võtta kõik muudatusettepanekud eraldi, aga mis puudutab eelarvelisi muudatusettepanekuid, siis mina leidsin, et tuleb leida ka säästuvõimalusi. ja praegusel hetkel eriti, eri, isegi siseturu valdkonnas. olen äh, AFCO komisjoniga teinud koostööd ja teiste komisjonidega. ja sageli kõikide teemade puhul räägiti eelarve suureldamisest. samas me teame aga, et tuleb kärpeid teha, kõik teavad seda. olen jäänud sellele lähenemisele truuks tulevase rahastamise osas ma ütlesin, et me, et Euroopa Liit ei suuda rahastada sama palju asju kui praegu tulevikus ja kõik äh, eelarve kasvud, mida me rõhutame, on õigustatud, kuid meil on rahast-, Euroopa Liidu rahastamise reformi ja mida see kõik täpselt tähendab seega seadsin mõned prioriteedid selles osas, millised äh, muudatusettepanekud on soovitavad N pluss neli. kosme oli üks prioriteet, äh, tarbijate ebaõiglane profileerimine, toodete kvaliteedi erinevused, veebis ligipääsetavus, kõik muudat-, eelarvelised muudatusettepanekud olid siin hea kvaliteediga, ei saa kurta ühegi üle, kuid mingid prioriteedid on vajalikud ja mõned valdkonnad tuleb asetada teistest ettepoole, loodetavasti komisjon toetab minu hääle, lähenemist homsel hääletusel ja tahan veel kord tänada kõiki variraportööre suurepärase koostöö eest. suur tänu ja Rahvapartei variraportöör. Rosatun, you have the floor Rosa Tuun. Thank you very much um.... suur aitäh. suur aitäh töö ja ettevalmistuse eest. mõned muudatusettepanekud, äh, mis minu meelest on eriti tähtsad. üks on äh, number üheksateist. ühtse turu äh, info ja abistamisvahendid, see vajab tõhustamist ka rahastamise mõttes. see on minu jaoks väga tähtis. meil on vaja tarbijate paremat teadlikkust, siin on vaja rohkem raha ja rohkem tööd. seega muudatusettepanek on samuti eelarve osas ehitatud. nüüd kakskümmend on ja samuti kakskümmend üks tegin ettepaneku, et täiendavad ressursid võivad olla vajalikud selleks, et rakendada hiljutisi õigusakte. näiteks ühtne digivärav. see võetakse vastu järgmisel kuul või geoblokeeringu määrus, mis võeti vastu mõni kuu tagasi. Neid tuleb rakendada õigesti ja see tuleb tagada loodetavasti homne hääletus on edukas ja tuleb rohkem kolleege kohale kui täna. et IMCO positsioon, mille esitame siis eelarvekomisjonile, on tugev ja ühtne. tänan teid töö eest. suur tänu, Roosa. ja proua Grafini sotsiaaldemokraatide nimel. suur tänu. o colaborare bună și mulțumesc ja me tegime ka omapoolsed muudatusettepanekud, meil oli väga hea ku-, koostööd, sooviksin tänada ka raportööri, aga mind paneb ähm, hämmastama see, et raportöör minu muudatusettepanekuid ei saa toetada, näiteks muudatusettepanek äh, neli, sellepärast et see on ju teada, et tihtipeale on VKE-d ja tarbijad äh, rasketes olukordades sellepärast et äh, nad ei saa vastu äh, mõjukatele äh, platvormidele. ja ma loodan, et see, selle muudatusettepanekuga ikkagi homme arvestatakse ja muudatusettepanek üksteisi ma ka ei tea, miks raportöör seda ei toetanud, siin ma lihtsalt lisasin selle, et meil oleks vaja ikkagi eetilist konkurentsivõimet edendada ühtsel turul, see on, sellest on seni puudu olnud ja ma loodan, et need muudatusettepanekud leiavad teiste fraktsioonide toetuse. esitasin ka muudatusettepanekuid meie erinevate eelarverubriikide kohta, seda ka juba äh, rääkisin. Ähm, nii nagu ministergi rääkis, on meil vaja ka rahastada VKE-sid. veel kord soovin tänada raportööri ja loodan, et need muudatusettepanekud äh, homme ikkagi läbi lähevad. ja see puudutab eelarveridasid kakskümmend null kaks null üks ja kakskümmend null kaks null kaks ja ma loodan, et tänu sellele me saame siis toetada nii VKE-sid, mida me peame tegema, kui ka saame toetada tarbija õigust, sellepärast et nende kahe teema vahel tuleb leida ka tasakaal. ja eelarve nende Ehm, vastasel juhul ehm, nende eelarveridade alarahastamine viib ka ettevõtluse ehm, vähenemiseni, sellepärast et meil ei ole piisavalt vahendeid ettevõtluse edendamiseks. ja ma arvan, et on vaja ka eh, toetada teadlikkuse tõstmise kampaaniaid ja näha ka selleks eh, raha ette. kui ja tegu on siis eelarvereaga kolmkümmend kolm null kaks null üks. ja me loodame, et me jõuame homme sellise tekstini, mis on tasakaalus ähm,. aitäh. annan sõna tagasi härra Selimovitšile, raportöörile. aitäh, lõpetuseks. olen nõus kõigega, mida siin öeldi. mul ei ole ühtegi märkust kolleegide muudatusettepanekute kohta, ma olen nõus et need on olulised teemad, kuid kokkuvõttes on ikkagi tähtis seada prioriteedid, sest Euroopa Liidus ei ole piisavalt raha ja me ei saa nõuda liiga palju praeguses olukorras. nii et peame väga rasked valikud tegema, seadma prioriteedid ja ainus, mis oli minu arust mõistlik, seda ma ka tegin, loodan, et komisjon mind ka toetab kuid teema on tõesti raske, ma olen tõesti nõus kõigi ettepanekutega. ma arvan, et need ongi tähtsad asjad. ja loodetavasti tulevikus meil saavad ka olema vahendid, et rohkem vahendeid suunata nendele ettepanekutele. aitäh, tõepoolest homme toimub hääletus. see tähendab seda, et saame edasi minna järgmise teema juurde. jällegi härra Selimovitš on meie raportöör puudutab äh, muude meetmete kui liidu tolliseadustikuga ette nähtud elektrooniliste andmetöötlusvahendite kasutamise pikendamise ülemineku, pikendamist üleminekuperioodil ja annan sõna härra Selimovitšile. sõna tutvustuseks. tänan esimees veel kord. tänan võimaluse eest tutvustada raporti projekti kolleegidele. meil oli üks arutelu sellel teemal juba komisjonis ära ja kõik on teemaga tuttavad, aga alustuseks minu arvates on väga kahju, et äh, selline elektrooniline süsteem ei saa valmis aastaks kaks tuhat kakskümmend, nagu äh, tolli eeskirjad ette näevad Euroopa Liidus. sellise elektroonilise süsteemi hea toimimise tagamiseks tuleb töö ära teha võimalikult tõhusalt ja põhjalikult. seega tegin ettepaneku toetada komisjoni ettepanekut pikendada viie aasta võrra tähtaega kuni aastani kaks tuhat kakskümmend viis ja ma tõesti loodan, et äh, saate sellega nõustuda. tuleb tagada õiguskindlus tolliametitele, ettevõtetele, kodanikele, kellel võiksid tekkida raskused, kui elektroonilist süsteemi ei rakendataks samaaegselt ja jätkuksid alternatiivsed lahendused nagu paber, dokumendid. samas ütlen ma, et pikemaid tähtajapikendusi enam ei tule. aasta kaks tuhat kakskümmend viis on tõesti viimane tähtaeg, kus tuleb ainult kasutada elektroonilisi vahendeid ja dokumente töös. seepärast ongi otsustava tähtsusega, et meie seadusandjad oleme täielikult töösse kaasatud, et tähtajast peetakse tõesti kinni kaks tuhat kakskümmend viis. seega teen ettepaneku oma raporti projektis, et komisjon annaks aru igal aastal parlamendi ees selleks, et meid teavitada edusammudest ja väljakutsetest äh, selles osas, kui kaugele on tööga jõutud. ma tervitan muidugi kolleegide panust ja ootan teiega tehtavat koostööd aitäh. nüüd saab sõna härra Schwab, kes on variraportöör. suur tänu, proua esimees, kõigepealt sooviksin tänada kolleeg Selimovitši suurepärase eh, töö eest ja selle eest, et ta selle teema nii hästi ette valmistas. ta on valinud väga pragmaatilise lähenemise ja paljud asjad ka toetavad seda, aga eh, siinkohal ma sooviksin tähelepanu juhtida sellele, et parlamendi liikmetena me ei saa enam leppida sellega, et me mingid õigusaktid osas otsused langetame ja ja siis ähm, need edasi lükkame, jälle vastu võtame ja siis lõpuks nõustume kuueaastase üleminekuperioodiga, nii et see lihtsalt nii enam ei lähe ja mul on väga hea meel, et kolleeg Selimovitš nõuab siin äh, konkreetseid jõustamistähtaegu ja ausalt öelda minul on väga raske nõustuda selle kaks tuhat kakskümmend viis aasta tähtaega, sellepärast et eh, miks siis eh, peaks õnnestuma aastal kaks tuhat kakskümmend viis, see oleks pidanud nõu-, õnnestuma juba aastal kaks tuhat üksteist ja seetõttu on minu meelest äärmiselt oluline, et me siin väga selge seisukoha võtaksime ja ja, ja pidevalt kuulata seda, miks asi ei toiminud, seda ma lihtsalt ei taha enam äh, kuulda. et ähm, või siis äh, liikmesriigid ei ole siis lihtsalt võimelised äh, meie ühtseid õigusakte sisse viima. nii et praegune süsteem ikkagi vähendaks koormust ka meie maksumaksjatele, nii et ma soovisin hakata küll ähm, raportööri äh, kuidagi kritiseerima, aga mina sooviksin ikkagi, et siin oleks tagatud selgus. aasta kaks tuhat kakskümmend viis on vastuvõetamatu, sellepärast et liikmesriigid, kes on saanud selle pikendusega, et seni veel ei ole mitte midagi teinud, need lihtsalt loodavad, et äh, võib-olla nad teevad midagi aastaks kaks tuhat kakskümmend viis ära. ja seetõttu ma arvan, me peaksime rahulikult veel kord kokku istuma ja, ja minu meelest äh, mul ei oleks olnud mingit probleemi, kui oleks kaheaastane edasilükkamisperiood olnud, sellisel juhul oleks olnud üleminekuperiood kehtiv aastani kaks tuhat kakskümmend kaks, aga mul on lihtsalt keeruline lükata see asi edasi jälle järgmisse ametiperioodi, võib-olla isegi ülejärgmisse ametiperioodi, nii et see on täiesti vastuvõetamatu. seda tuleks siis ka äh, järgmisel äh, ametiperioodil arutada ja siis peaks ka äh, rakendamine järgma ja kui see ei õnnestu, siis peaksid liikmesriigid lihtsalt loobuma sellest täielikult või tegema uue ettepaneku ja ma loodan, et me saame oma seisukohale ka lõpuks enamuse toetuse, aitäh. suur tänu. suur tänu selle sõnavõtu eest. ma mõistan, et komisjoni esindajaid siin ei ole nii et ma ei tea, kas härra Selimovitš soovib veel midagi märkida? aitäh, proua esimees. jah, ma olen nõus sellega, mida härra Schwab ütles, et tegu on tõesti väga keerulise asjaga, et liikmesriigid mm, ei saa oma lubatuga hakkama. miks me panime ta aastaks kaks tuhat kakskümmend viis, on see, et, et neil ei oleks enam mingisuguseid ettekäändeid ja vabandusi selle kohta, et ähm, et nad ei saanud hakkama. kui me paneme liiga lühikese tähtaja, siis nad ütlevad jälle, et me ei saanud hakkama, sellepärast et tähtaeg oli liiga lühike ja siis me peaksime jälle seda edasi lükkama. nii et ähm, jah, me peaksime kritiseerima tegelikult mõningaid liikmesriike, kes ei saa hakkama sellega, mida nad lubasid, aga ähm, mina soovisin panna aasta kaks tuhat kakskümmend viis äh, tähtajaks ja olen pannud ka äh, siia tingimuse, et komisjon annab meile aru iga aasta saavutatud edusammudest, sest nii nagu härra Schwab ütles, siis ma olen täiesti nõus sellega, et me ei saa iga kord jälle samasse kohta jõuda ja nentida, et jah, liikmesriigid ei saanud jälle hakkama. ma arvestan kõigega, mida siin märgiti ja tuleme siis selle juurde tagasi, kui vajalikud muudatused on sisse viidud. suur tänu ja tähtaeg muudatusettepanekute esitamiseks on üheksateist september, keskpäev. et eks siis näeme, milliseid muudatusettepanekuid esitatakse, see tähendab seda, et me võime nüüd selle päevakorrapunkti äh, arutelu lõpetada ja kas keegi Rahvaparteist teab, kas äh, proua Madel on ka juba teel? selge. ma saan aru, et äh, härra Schwab asendab Eva Madeli see tähendab, et me võime minna järgmise päevakorrapunkti juurde. ja see on selliste tingimuste sellise korra sätestamine, mille kohaselt võib komisjon paluda ettevõtjatele, ettevõtjate ühendustel esitada teavet siseturu ja sellega seotud valdkondade kohta. ja ma annaksingi sõna härra Schwabile, kes asendab meie raportööri Eva Mädelli räägime siis muudatusettepanekutest. suur tänu, proua esimees, lugupeetud äh, daamid ja härrad, tõepoolest äh, proua Madel ei saa siin täna kohal olla, ta palus ennast vabandada. et äh, väga suure entusiasmiga töötas, alustas ta tööd selle teemaga, see on siis nimetatud ühtse turu info instrument ja suure entusiasmiga ta üritas ka seda põhimõtet, et ühtne turg ka vastavates et vastavat õigusraamistiku puudujääke tuleks ähm, analüüsida. aga tulemuseks oli see, et, ähm, et ta nägi, et mitte ainult liikmesriigid, vaid ka ettevõtjate ühendused ja ettevõtjad olid sellise ettepaneku, sellise lähenemise vastu ja siin on äh, terve rida täiesti õigustatud ähm, tõstatatud probleeme, mida me oleme üritanud käsitleda ka muudatusettepanekutes, aga on ka terve rida lahendamata küsimusi. proua Meidel äh, suure kahetsusega jõudis selleni, et me saame õiguslikus plaanis seda küsimust lahendada ainult selliselt, et me valime, peame valima teistsuguse õigusliku aluse sellepärast et kui liikmesriigid nii dogmaatiliselt on selle ettepaneku vastu, siis lõppude lõpuks jääb lahtiseks küsimus, et kas õiguslik alus artikkel nelikümmend üks alusel on tõesti õige. ja siin ei, kuidagi ei hiilita kõrvale vastutusest, kui me võtaksime, kui valiksime õiguslikuks aluseks artikli nelikümmend kolm ja kolmsada kakskümmend seitse. sellepärast, et kui nõukogu lõpuks dogmaatilistel põhjustel selle teema blokeerib, siis nad peaksid selle eest ka vastutama ja oluline on, et asi ei ole selles, et me üritaksime kuidagi Euroopa Parlamendile salaja mingisuguseid pädevusi lisada, mille tulemuseks on see, et me tegelikult mitte midagi ei saavuta niisiis ta leiab, et äh, proua Medel leiab, et äh, SMIT ehk siis äh, ühtse turu info instrumenti tuleks ähm, siin õigusliku aluse osas ähm, muuta. ja oluline on ka vaadata, kas fraktsioonid toetavad seda, oluline on ka see, kas see nõukogu selle, mida ta nõukogu selle ettepanekuga teeb ja teisalt me peame ka vaatama, et ühtne turg ja nõrgad ähm, lülid, kuidas me neid tuvastame, kui tegu on osapooltega, kes ähm, vahetult sellest komisjonile aru ei anna, sellepärast et praegu ei ole mingisugust instrumenti selle jaoks, ei ole mingit sellist instrumenti, mis ka läbipaistvuse tagaks. ja samuti tuleb vaadata, milliseid meetmeid tuleb võtta äh, vastavalt äh, leidudele see, äh, siin tuleb ikkagi vahet teha analüüsil ja ka lõppjäreldustel ja seetõttu ma täielikult selle ettepaneku vastu ei oleks, lihtsalt see tuleks parandada, aga ähm, hääletus on ette nähtud juba homseks ja seetõttu ma arvan, et tulemuseks on ikkagi see, et tuleb õiguslikku alust muuta ja tulemuseks on siis see, et nõukogu peaks selle teemaga uuesti tegelema hakkama ja ma arvan, et proua Meiril on teinud suurepärast tööd ja ta on üritanud ka kohaldamisala piirata, aga paljude kolleegide jaoks sellest ei piisanud ja seetõttu me peamegi siis liikuma selle ettepaneku suunas, mida ma äsja tutvustasin, aitäh. suur tänu. ja nüüd proua Krapini sotsiaaldemokraatide nimel. Äh, suur tänu. Äh, sellel teemal olid on mul olnud palju arutelusid, kaasa arvatud äh, meie komisjonis ning samuti Euroopa Komisjoni ja sidusrühmadega. see oli vastuoluline ettepanek, tunnistagem. ma ei, äh, selli-, komisjon ei, ei ole paraku kohal, kuid oleks ole-, pidanud olema tugev õiguslik alus sellisele ettepanekule. ei ole küll tore ettepanekut tagasi lükata, kuid siin on siiski liiga palju asju. aa, siiski, komisjon on kohal, aa. Äh, suur tänu, et tulite. mul on olnud palju kohtumisi, mitte ainult minul kui variraportööril. mul on olnud selge seisukoht algusest peale ja minu arvates ei ole olnud tugevat õiguslikku alust sellele ettepanekule, mille komisjon tegi voliniku kavatsused olid kindlasti head, aga mul on tunne, et iga kord, kui me seda arutasime, tulid välja selged lähimuse ja proportsionaalsuse probleemid ning samuti on siin ka subjektiivsust paras annus. kuidas valida vastavad ettevõtted välja, ilma et peetaks nõu riiklike ametiasutusteta? nii et mina ei usu, et see on hea VKE-dele ma toet-, ma hindan kõrgelt raportööri poolt tehtud, me oleme variraportööride kohtumistel üritanud leida lahendust. ma arvan, et homme peaksime hääletama selle variandi poolt, mille pakuvad välja sotsiaaldemokraatidest kolleegid. peame silmas pidama, et parlamendi õigustalitus on öelnud, et komisjoni ettepanekul ei ole piisavat õiguslikku alust. nii et äh, meie muudatusettepanek oleks parim homme. Nikola ja teised kolleegid koostasid selle. ja see olekski väljapääs olukorrast. ma arvan, et äh, raportööri ettepanekut on toetanud äh, mitmed fraktsioonid ja see võiks olla aluseks, miks lükata komisjoni ettepanek tagasi. arutame seda ka hiljem. homme aga peame otsustama, homse osas peame otsustama, kuidas hääletada. minu jaoks see ettepanek komisjonilt aga see määruse ettepanek niisiis mis äh, võimaldab komisjonil jälgida otseselt ettevõtteid, minu arust, arvates see ei ole teretulnud, minu arvates see ei ole piisavalt selge. võib-olla saab äh, komisjon teha teistsuguse ettepaneku. ma mõistan küll komisjoni kavatsust olukorda paremini jälgida, ma mõistan Volkswageni olukorda aga see peaks olema siiski liikmesriikide ametiasutuste pädevuses. komisjon võib nendele esitada küsimusi, arutada, kas äh, on toimumist rikkumistega ja nii edasi. aga mina ei arva, et praegune lahendus lahendaks probleemi. sotsiaaldemokraatide ettepanek, ma arvan on, et parlament peaks järgima oma õigustalituse ettepanekut, on optimaalne lahendus, tänan. For... suur tänu, ECR-i nimel. Uh, suur tänu, ma tahan tänada raportööri ja variraportööre. kolleeg aga leiab, et äh, see on skeptiliselt vastu võetud, see ettepanek näiteks mõjuhinnang oli nõrk ja statistika oli tõesti väeveinev. hinnapoliitika, pakutud toodete ja teenuste iseloom, isegi lepingud töötajatega, kuid härra Sulik leiab, et Euroopa Liidul on juba vahendid info kogumiseks ettevõtetelt nagu avalikud kuulamised, konsultatsioonid, küsitlused, uuringud ja lisaks ettevõtetel ja ühendustel on kohustus liikmesriikides vastavatele ametiasutustele infot edastada ja vabatahtlikult edastavad nad seda juba praegu komisjonile, kuid äh, suur hulk andmeid, mida saadakse, komisjon on aga tagasi lükanud enamus äh, kaebusi ettevõtjatelt. Äh, nüüd ka tuleks praeguse lähenemise kohaselt oleks liiga palju vahendeid vaja selleks ja, ja kolleeg leiab, et Euroopa Liidule tuleks anda vähem pädevust ja võimalusi selle tegemiseks. lisaks ettepanek ei takista konfidentsiaalse info lekkeid. komisjoni lahenduses sõltub see komisjoni lähenemisest ja mitte ettevõtte huvidest Äh, saavutat-, saadud andmeid võib kasutada ka ettevõtete vastu, mitte ainult liikmesriikide vastu. ei ole otsustatud, kas ettevõte peab andma infot, isegi kui ei ole selge, kas on toimunud rikkumine. ja sellisel juhul saab sellest äh, ühtse turu teabevahendist äh, ohtlik tööriist. ja veel üks mure, ühtse turu teabevahend võib ka mõned ärimudelid äh, kõrvaldada Euroopa Liidust, kui komisjon arvab, et äh, see nii on vajalik. see on ülereguleerimise näide, üritatakse parandada siseturu toimimist, aga see on küsitav. ehk siis rohkem bürokraatiat ettevõtetele äh, ning erinevate ärimudelite piiramine, et see, kuivõrd ka Äh, õigustalitus on leidnud, et äh, õiguslik alus on vale, härra Suulik toetab meie õigustalituse seisukohta. Thank you and then... Äh, suur tänu. ja nüüd härra Selimovitš Alde nimel. tänan väga. ma tahaksin tänada raportööri Eva Maidelli, kes tegi ära võimalikult hea töö praeguses olukorras nii komisjon, koordinaatorid, kõik oleme olukorras, mis oli raske ja raske teema samuti. alustuseks ma arvan, et me tõesti tegime kõik, mis oli meie võimuses. ALDE fraktsioon tegi kõik selleks, et uh, uurida, mis argumentidega saaks toetada ettepanekut ja ma pean ütlema, et olles sellega mõnda aega tegelenud, ma ei ole leidnud selliseid ma näen ainult puudusi, mis on väga suured ja mida tuleb arvestada. arvestades, et küsitakse seda tüüpi infot praktiliselt kõikidelt, mitte ainult sellepärast, et see ettevõte või firma võiks olla kahtlane kuidagi, vaid sellepärast, et keegi teist, kellegi teise osas võiks olla mõningaid kahtlusi, minu arvates sellega luuakse süsteem, kuidas karistada inimesi selle eest et nad ei ole üksteise tagant tahtnud nuhkida. minu arvates ei ole selline ettepanek äh, vastuvõetav. minu probleemid on põhimõttelised, see ei ole mitte õiguslik alus. mina arvan, et Euroopa Liidus ei tohiks olla selgus, sellist õigusakti. õiguslik alus on lihtsalt täiendavaks probleemiks. ja me oleme selle lahendanud ainult ainsal võimalikul viisil, oleme, soovime ettepaneku tagasi lükata. me ei arva, et see peaks üldse päevakorras olema. ja kui me tagasi ei, ei lükka, siis võtame vastu selle muudatusettepaneku, mille kohaselt meie õigusteenistus ütleb, et pole õiguslikku alust sellega tegelemiseks parlamendis. liberaalid ei ole me sageli komisjoni vastu, aga antud juhul me seda mitte ühelgi moel toetada ei saa. aitäh. ja nüüd Euroopa Komisjoni esindajad saavad sõna, kes on ka täna kohal. tänan väga, proua esinaine. Äh, tulen tagasi õigusliku aluse juurde, kuivõrd see on probleemi tuumaks ja ülejäänud arutelu sõltub selle arutelu tulemustest, mis on seotud õigusliku alu-, alusega. meie komisjoniga oleme endiselt veendunud, et ettepanek peaks tuginema sellel õiguslikul alusel, millele komisjon toetub. artikkel üks, üks, neli lepingus ei saa jääda kõrvalettepanekust. vaatame, mis on eesmärk ja sisu määruse ettepaneku juures. meile on täiesti selge, et määruse eesmärk on parandada siseturu toimimist läbi väga konkreetsete, konkreetse ja sihipär-, sihistatud info kogumise. SMIT ei ole mingisugune üldine vahend info kogunemiseks, kus seega üks, üks, seitse ei oleks kohane õiguslik alus, see on seotud tihedalt siseturuga. sellepärast on meil vaja just artiklit sada neliteist, mõjuhinnang äh, samuti andis erinevaid näiteid hangetest, geoblokeeringust, finantsmäärusest, kus ühtse turu teabevahend aitaks parandada siseturu toimimist ja, ja rakend-, lahendada konkreetseid probleeme. Neid näiteid oleme ka korduvalt esitanud teie komisjonile. tahan veel kord rõhutada, äh, tuumaks on äh, ühtne turg, artikkel sada neliteist on seepärast vajalik õigusliku alusena, seda ei saa kuidagi jätta kõrvale õigusliku alusena. samuti on kahju, et Euroopa Parlament ei osale arutelus selle lepi, ettepaneku üle. see on oluline seotud äh, üht-, siseturuga, ettevõtetega sellel turul. ja kui ettepanekus on nõrkusi, täna neid ka mainiti mitmel korral, ma arvan, et neid saab parandada õigusloomelise protsessi käigus, aga see, et on nõrkusi, ei tähenda see, see seda, et õiguslikku alust ei ole. ja tänan teid tähelepanu eest! Thank you uh...! suur tänu! Andreas, kas sa soovid teha võib-olla mõne kokkuvõtte? suure heameelega. kõigepealt tahaksin tänada kõiki kolleege sisuka panuse eest. ma arvan, et äh, nägite, kui erinevad on äh, arvamused selle teema kohta. Ähm, kuulasime ära komisjoni positsiooni ja mõistame nende argumente teisest küljest peame arvestama ka seda, et ettevõtted kardavad, sest nad ei äh, näe täpselt, kuhu see võib viia. nii et nende kahe positsiooni vahel on olnud ka terve rida erinevaid positsioone, mida ka täna arutati ja ainus lahendus siinkohal ja ka selleks, et meil oleks ka turvaline õigusraamistik, proua Maidel, meie raportöör, on teinud ettepaneku muuta sellele, selle turvaliseks ja tuginedes artiklile sada kolmkümmend seitse. aga see on, kui nõukogu on valmis, kui nõukogu on valmis, oleme valmis sellega uuesti tegelema. aga nagu proua Maidel ütles, ta on veendunud, et see on ainus viis, kuidas see teema veel elus hoida. võib-olla võiks see ka veel stimuleerida edasisi arutelusid, aga vaatame, mis saab homme. suur tänu, tõesti on homme hommikul meil selle kohta hääletus. näeme siis, mis sellest välja tuleb. Nende sõnadega saame lõpetada täna hommikuse koosoleku, ma tahan tänada kolleege paindlikkuse eest, sest meil olid mõningad muudatused päevakavas Äh, tänan teid paindlikkuse eest ja kohtume jälle pärastlõunal. suur aitäh!